queridos invitados. kallid äh, külalised. ma arvan, et me võiksime jätkata hommikust, kallid äh, külalised, äh, daamid ja härrad. Äh, nagu öeldud, ma teeksin siis nüüd ettepaneku jätkata ja läheme täna hommikuse kohtumise teise osa juurde. ja räägime e-õppest kõrghariduse valdkonnas. ja kõigepealt saab sõna professor Crane Connell Leicesteri ülikoolist ja pärast seda räägime siis äh, virtuaalõppest, küsimuste vooru teeme me pärast äh, kõik koos äh, selle paneeli aruteluga. aga üks asi teile veel öelda, nendele kolleegidele, kes täna on akvaariumisse suletud, nimelt proua Connolly ettekande ajal ähm, näidatakse meile ka väikest videot, mida ei tõlgita. suur tänu! aga annaksingi siis nüüd proua Canoolile sõna üle. tere hommikust, hea meel osaleda äh, sellel konverentsil Brüsselis haruldasel päikesepaistelisel päeval. ma järgmise Äh, poole tunni jooksul umbes nii annan ülevaate e-õppest ja selle äh, mõjudest kõrgharidusele. kõigepealt äh, räägiksin sellest, mis viimase kolmekümne või umbes nii aasta jooksul on toimunud selles vallas ja, ja siis räägin tulevikust. mõned toon välja, mõned trendid siis tuleviku kohta. ja räägiksin konkreetsemalt Äh, meie institutsioonides äh, tudengeid toetavatest süsteemidest, meie õppe haldamissüsteemidest. ja siis ma kavatsen väita, et on tekkinud üks äh, probleem, paradoks, nimelt vaatamata sellele, et meil on suurepärased tehnoloogilised vahendid kättesaadavad, ei kasutata neid piisavalt, sellepärast et õppejõududel ei ole piisavalt oskuseid ja tahaksin siis rääkida sellest tööst, mida oleme meie viimase kümnendi jooksul teinud äh, selleks, et äh, kujundada välja uued õppemeetodid. ja siis ma räägin natukene sellest, äh, kuidas tehnoloogiat saab kasutada selleks, et erinevaid lähenemisi välja töötada õppele ja lõpetuseks siis mõned mõtted, mis võib-olla tekitavad järgnevas paneelis teatavat mõtteainest kahe tuhande seitsmendal aastal äh, avalikustasime me umbes kolmekümne kolleegiga raamatu, kus üritasime defineerida selle, mida me peame e-õppe all silmas ja jõudsime sellise määratlusele, et see on tehnoloogiate kasu-, taas-, kasu-, hariduses kasutamise arendamine ja uuringud väga palju ei ole defineeritud seda, mida see täpsemalt tähendab, õppetehnoloogiad aga ma jään selle e-õppe termini juurde, sellepärast et äh, see minu meelest väga hästi väljendab asja sisu. kaheksakümnendatel aastatel, kui ma asjaga hakkasin tegelema, äh, tulid äh, turule multimeedia sisu tootvad vahendid, Austerway ja Shoebox, kus sai video ja audio ja teksti omavahel siduda ja interaktiivsed tunnid Äh, välja töötada. ja siis üheksakümnendate alguses internet äh, ja veebipõhised lahendused, äh, siis õppe haldamissüsteemid, kõikvõimalikud programmid, siis mobiilsed lahendid üks minu sõber muuseas kirjutas oma doktoritöö mobiilsete vahendite kohta, enne kui nendest, kui nad tegid tõelise läbimurde, nüüd on tema doktoritöö täiesti äh, laastatud, sellepärast et sellised uued vahendid on tulnud turule. siis ähm, mängutehnoloogiad, siis avatud äh, hariduse ressursid, väga palju äh, ülikoolide varamust on kättesaadav ka nüüd ähm, laiemale üldsusele, siis sotsiaal- ja kaasav meedia Jim O'Reilly äh, kaks tuhat neli, kaks tuhat viis aastal tuli äh, Web kaks äh, terminiga välja, siis virtuaalsed maailmad ja e-raamatud ja muud nutilahendused. ja ausalt öeldes ma sain hiljuti iPadi omanikuks ja see on oluliselt juba muutnud seda, kuidas ma suhtlen inimestega, kuidas ma loen ja nii edasi. me oleme Äh, pidanud äh, ka suuri äh, netiüleseid kursuseid, kus osalevad tuhanded ja tuhanded inimesed. mõned tehnoloogilised trendid ähm, ja siin öö, öö, ähm, olen ma rajanud oma seisukohad New Horizon aruande, aruandele, kus öeldakse, et kolme ja viie aasta tagant öö, ähm, trendid muutuvad ja nemad on viimastel aastatel toonud välja siis kõige olulisemad trendid, mobiiltelefonid ja elektronraamatud, lihtsalt huvist, kui paljudel teist on tahvelarvuti või iPhone või midagi taolist? uskumatu, kui paljudel inimestel, eks ju. siis personaalne õpe kui äh, me peaksime endale looma enda õppekeskkonna, siis me valiksime väga paljude erinevate vahendite seast endale kõige sobivamad variandid. paljudele meeldib Facebook. väga palju neid ei ole, kellele, kes vihkavad Facebooki. sellest võiks nüüd rääkida pikalt-laialt. mul on kaks last endal, nendest vanem vihkab Facebooki äh, mu tütar arvab, et see on kuradi käsilane Facebook, tema arvab, et mina olen selles sõltuvuses ja minu väike äh, muudkui saadab mulle põuke seal Facebookis nii et äh, meie seisukohad on erinevad. siis äh, pilvetehnoloogia, äh, väga palju räägitakse sellest, et mida me institutsionaalselt peaksime omalt poolt pakkuma mm, tudengitele ja mis pilvetehnoloogia kaudu peaks olema kättesaadav tudengitele, näiteks emailisüsteemid ja nii edasi. siis kõikehõlmav õpe Äh, praegu meil eeldatakse, et me oleme pidevalt äh, äh, online'is, kus iganes me ka ei ole ja paljud me arvame, et me ei teegi tööd, kui me internetis ei passi kogu aeg. nüüd BÜOD, see ei ole sugugi bring your own wine, vaid bring your own device ehk teisisõnu, kas me anname piisavalt tudengitele mm, tehnoloogilisi vahendeid õppida, kas meil näiteks äh, loengusaalides on piisavalt ähm, pistikupesasid, äh, kas meil on Wi-Fi tagatud igal pool? ja siis äh, praegu on väga kuumaks teemaks kujunenud õppeanalüütika mida see põhimõtteliselt tähendab, lisaks meie õppe haldamissüsteemidele on tegelikult väga palju andmeid selle kohta, mida sel, selle jaoks, mida me saaksime kasutada oma tudengite probleemide väljaselgitamiseks ja mida nad, ja selle selgitamiseks, mida nad teevad individuaalselt ikka ja jälle ma põrkun mingisuguste uute avastustega silmitsi, mis mulle kohe südamesse lähevad ja need Google prillid mulle väga meeldivad ja video väike mm.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 ilmselt olete nõus, et äh, uskumatu. juhtides ma selliseid prille võib-olla autot juhtides ei kannaks, aga ma arvan, et äh, potentsiaal haridusvallas on, äh, on tohutu ja prototüüpe on juba ka äh, turul saadaval aga tuleme nüüd siis tagasi meie äh, tudengite äh, õpet kõige rohkem toetavate äh, süsteemideni, siis peaasjalikult kõikides institutsioonides meil praegu on äh, välja töötatud sellised õppehaldamissüsteemid, UNESCO äh, koduleheküljel peaks umbes kuu aja jooksul tulema mm, üks dokument, äh, kus äh, ma räägin erinevatest IT-süsteemidest, mida institutsioonid võiksid ära kasutada ja mida nad endast kujutavad. ja mis nüüd puudutab neid õppehaldussüsteeme, Noodle, Satellite ja nii edasi, põhimõtteliselt saab neid kõiki jagada kuueks tüübiks. on äh, vahendid äh, sisu tootmiseks, näiteks Blackboardis äh, saab üles laadida teksti, multimeedia mm, dokumente, panna nad siis kas kaustadesse ja luua sellise struktuurse õppemooduli, siis on kommunikatsioonivahendid, vestlusfoorumid, ajaveebid ja nii edasi, siis on ka sünkroniseerituid vahendeid seal, mis on äh, seotud audio- ja videokonverentsisüsteemidega, hindamisvahendid, elektroonilised üleslaadimisvõimalused tudengitele ja nii edasi, siis äh, üleslaadimise vahendid selleks, et nad saaksid, tudengid saaksid ise materjali üles äh, äh laadida ja siis jälgitavusvahendid ja need äh, süsteemid on seotud siis institutsiooni ülejäänud funktsioonidega sellest hetkest, kuni äh, tudeng siis äh, registreerub äh,, kursule tuleb äh,, nende osalus äh, loengutel, kui palju nad raamatukogus käivad ja nii edasi, kuni lõpetamiseni, nii et need on siis õppe haldamissüsteemi osad ma tahaksin keskenduda võtmeküsimustele või võtmekohtadele ja et kuidas nendega aidata õpet. kõigepealt foorumid. foorumid on struktureeritud keskkond äh, mitte sünkroon, äh, sünkroonseks ja, ja juhitud aruteluks. Neid kasutatakse näiteks küsimuste ja vastuste voorudeks, aga ka äh, mitteametliku sotsiaalse ruumina ja seda väga edukalt Äh, ma alles hiljuti äh, osalesin äh, kahel avatud ülikooli kursusel ja õppisin hispaania keelt ja ma olen olnud aastaid ju teadlane selles küsimuses. ja ausalt öeldes mulle tundus, et see, et ma ise osalesin ka õpilasena ükskord sellises asjas, õpetas mulle rohkem kui kõik need aastad teadlasena ja meil oli seal selline inf-, äh, mitteametlik foorum, äh, mida meie juhendaja absoluutselt kuidagi ei suunanud, see oli väga-väga kasulik, me jagasime ressursse, ühte tudengit me äh, täiesti vihkasime, ühte kaasõpilast tähendab, ta oli meist pikalt ees, tegi kogu aeg mingisuguseid meile täiesti arusaamatuid väga edasijõudnu asju seal aga, aga foorumeid võib kasutada siis äh, vägagi edukalt. nüüd äh, ajaveebid, äh, seda graafikut ilmselt lugeda ei saa, aga siin on kaks linki, mida võiks vaadata Educos, kes räägib sellest, kuidas ajaveebe saaks kasutada, kuidas neid erinevaid tehnoloogiaid ära kasutada e, e-portfellid ja nii edasi ja nii edasi, ma tõesti soovitaksin sellele pilgu heita aga põhimõtteliselt äh, on siin pandud siis ähm, äh, toodud ära tudengite ja õppejõudude ajaveebide kasutamine ja põhimõtteliselt ajaveeb on selline online kronoloogiline äh, märkuste ja kommentaaride ja tagasiside koht. Äh, siia võib kommentaare lisada ja, ja väga kasulik sellisteks asjade kaalumiseks ja mõtlemiseks ja näiteks kui palutakse, et tudeng tuleks välja mingi teooriaga ja seda siis kasutakse, kasutatakse. Vikid, jällegi graafik, mida saate täpsemalt vaadata nendelt veebilehekülgedelt, et teisisõnu, kuidas kõik saavad neid kasutada, tegemist on grupikeskkonnaga ja jällegi Äh, on äh, selle läbi võimalik mittesünkroonne äh, kommunikatsioon, saab pidevalt hoida ülevaadet sellest, mis on tehtud ja nii edasi ja kui me nüüd võrdleme neid asju, siis, siis arutelufoorumid on juhitud arutelude jaoks väga kasulikud ajaveebid, üksik, üksiktudengi mõte Äh, mõtete väljendamiseks ja wikid siis üheskoos tegutsemiseks ja neid kasutatakse äh, siis võtmeosadena meie õppehaldussüsteemides. väga palju võiks rääkida sellest suurepärasest äh, tehnoloogiast ja tehnoloogilistest vahenditest, mis on välja kujundatud ja kuidas neid kasutada ja sellest ma ka hiljem natukene räägin, toon mõned näited ka keeleõppest, aga vaatamata sellele, et äh, sellised tehnoloogilised vahendid meil nüüd on käeulatuses, millega äh, nii tudengid kui äh, ka õppejõud saaksid omavahel koostööd teha ja vaatamata sellele, et meil on väga palju tasuta materjali kä käesaadavuses, on tekkinud nüüd olukord, kus tõesti kõik, mis sa õpid ülikoolis, on kättesaadav üle interneti ja tekib üldse küsimus, mis mõte on formaalsel ülikooliõppel siis. aga asi on selles, et seda ei kasutata piisavalt, neid tehnoloogia lahendusi me ei ole veel ligilähedalgi nende kõigi äh, ärakasutamisega ja kui me rääg-, oleme rääkinud õppejõududega ja küsinud, miks te tehnoloogiavahendeid rohkem ei kasuta, siis nad ütlevad, et neil ei ole selleks aega ja neil ei ole ka äh, piisavalt äh, digitaalseid oskuseid. Äh, kõneleja küsib, kas ta räägib normaalsel kiirusel. meie meelest küll, jah. kui ma, kui läheb liiga kiireks, siis äh, pidurdage mind nüüd äh, minu äh, töö keskmes viimase kümne aasta jooksul ongi just olnud see, et on tõeline lõhe võimaluste nende kasutamise vahel. ja sellepärast me oleme välja kujundanud äh, sellise vahendi, millega me aitame õppejõudusid üle saama nendest piirangutest, mis nende enda kogemus on pannud äh, tehnoloogia kasutamisele ja me tahaksime, et nad läheksid rohkem üle sellisele empiirilisele suhtumisele, kus keskendutakse teistega jagamisele. me tahaksime, et õppejõud keskenduksid sisule ja need uued lähenemised panevad õppejõu mõtlema nendele tegevustele, millesse tudengid tõmmatakse ja mis nad sellest õpivad. ja mõned näited siis taolistest vahenditest Äh, ma tegin Routledge'i äh, kirjastajale ettepaneku äh, anda välja ant-, kogumik nendest õppemeet-, õppemeetodite kujundamisest ja mõned ma tooksingi välja. õppe disaini keskel nii-öelda on kindlasti see, et tahetakse, et õppejõud äh, visualiseeriks ja näeks neid, neid vahendeid, mitte ei paneks neid ainult paberile. nii et põhimõtteliselt, mis puudutab äh, ühe konkreetse õppetegevuse jaoks äh, õppe kujundamist, siis seal tuleb, siis tuleb arvestada siin kuut, kuut aspekti. milline on olnud õppejõu kogemused, kuidas nad suhtuvad Ähm, õpetamises ja nii edasi, siis õppur ise, äh, tema iseloomu olemu, omadused, äh, näiteks Inglismaalt pärit tudengit äh, ju peaks õpetama natukene teistmoodi kui Singapuri üliõpilast ja nii edasi ja siis erinevad pedagoogilised stiilid, tehnoloogia Äh, mis omadustega need tehnoloogilised vahendid on ja mida nad võimaldavad teha, aga oluline on mõelda ka institutsionaalsele kontekstile ja välisfaktoritele, äh, äh, nii et väga paljud, väga palju osa väga suur osa õppedisainist on sõltuv näiteks normatiividest ja nii edasi, näiteks inseneriõpe peab koolitama inimesi vastavalt Äh, standarditele ja nii edasi, nii et nende kõigega tuleb arvestada õppetegevuse väljakujundamisel. seda võib kuvada ka nii, rääkides ühe kursuse iseloomu öö, äh, osadest, vabandust. Äh, näiteks, kas tegemist on öö, ühtsete kursustega, vastastikku hindamisega, eksamid ja nii edasi. nii et öö, Äh, tuleks kaardistada siis osa kursusest niimoodi ähm, ja me teeme seda töögruppidest, see tegelikult paneb inimesi natuke teistmoodi mõtlema kursuse ülesehitamisele, siis äh, kursuse kaart, äh, pannakse kirja, millist, milliseid juhiseid või toetust me anname tudengitele, kas tegemist on näiteks õpp-, õpikuga, kas on mingisugune käsiraamat selle kursuseks välja töötatud, kas vastastikku antakse toetust, siis info äh, raamatukogus pakutava kohta ja nii edasi, siis tuleks kirja panna, milline on, millis, milline sisuline õpe toimub, milliseid kogemusi omandatakse, näiteks keeleõppijatele tehakse kõigepealt diagnostiline test äh, selleks, et hinnata nende oskuseid, siis lisale veel teisi ülesandeid ja nii edasi. ja siis äh, lõpuks ka veel kommunikatsioon ja ühtsed tegevused ja kaastegevused. nüüd äh, järgmine asi, millele tuleb tähelepanu pöörata, on tegevuse profiil. siin pannakse üles, pannakse kirja see, mida tudengid hakkavad tegema ja kui kaua üks tegevus võtab, ajalehe lugemine, video vaatamine, podcasti kuulamine, Äh, info käitlemine, äh, info ähm, panemine näiteks tabelitesse, kommunikatiivsed tegevused, foorumis osalemine ja nii edasi, produktsioon, essee kirjutamine või mis iganes, kogemused, äh, praktikad, siis kohandatavad, kohandavad tegevused, ähm, need on üsna huvitavad ülesanded, näiteks võib äh, erinevaid vahendeid kasutades kasutada, teha erinevaid ülesandeid ja siis hinnang. Äh, ja tuleks panna kirja, kui, kui kaua ühe või teise äh, tegevuse jaoks on ja sellega te-, tekitada sellise tegevuse prof-, profiili mina hispaania keele õpilasena öö, äh, kõige vähem kommunikatsioonile vahe, pühendasin aega ja sellepärast ka minu kommunikatsioonioskused olid kõige nõrgemad ja oleme seda asja natukene hinnanud. ja ma ei lasku detailidesse, sellepärast et see slaidid on neil kõik olemas. Äh, me tagasiside, mis meile anti, oli suhteliselt positiivne, nad kasutasid sõnu nagu läbimurre, teistmoodi lähenemine ja nii edasi ja nüüd tooksin mõned näited selle kohta, kuidas erinevaid äh, lähenemisi välja töötada õppe jaoks. Äh, siin on üks äh, suhteliselt keeruline valikvastuste süsteem, meil kasutatakse sellist asja. Neid vahendeid on palju, siin on jälle üks näide ühest vahendist Ehm, seda ma kasutasin ise oma hispaania keele õppimisel, interaktiivsed ülesanded, eh, saan eh, õige vastuse eest eh, väikse punase südame ja siis see südame võetakse mult ära, kui ma vea teen ja saab suhelda teiste inimestega, kes õpivad hispaania keelt ja nii edasi. mobiilne õpe, nimelt väga palju õpitakse tänapäeval elektronraamatute, mobiilsidevahendite vahel ja nii edasi Lesteris näiteks kriminoloogia tudengid, kes üsna tihti satuvad maailma väga ohtlikesse kohtadesse, kus internetiühendust üldse ei ole, kasutavad neid vahendeid oma väljakoolitamisel ja muuseas, kõik meie magistriõpilased sõjanduses saavad e-pa- e, e-padi ka ähm, arhe- ähm,, arheoloogia tudengid kasutavad ja nii edasi. kollektiivne intelligentsus äh,, iSpot äh, foorum äh,, mille me oleme käivitanud äh,, selleks, et tekitada rahva seas huvi teaduse vastu, aga huvitavam meie jaoks on võib-olla see, et ka teadlased kasutavad seda äh, äh, tasuta vara selleks, et oma tööd teha. nüüd äh, Äh, rollimängud äh, ja muud taolised õpivahendid. Äh, näiteks meie oleme loonud ühe geenitehnoloogia labori virtuaalselt, kus tudengid siis saavad nii-öelda mängude läbi õppida seal ja nii edasi. ja siis kui te panete, panete Google'isse sisse Google immersion, siis eh, see eh, tõlgib kõik teksti konkreetsed sõn-, mingisugused konkreetsed sõnad keelde, millest te olete huvitatud. ma ei tea, miks ma hakkasin õppima hispaania keelt ja ma kasutasin siis täna hommikul, vahetasin siis osad sõnad, valisin osad sõnad välja ja lasin nad panna ähm, hispaania keelde. ja siis kuu Google'is te saate valida, millist keelt ta kasutab ja saate niimoodi siis süvaõpet teha. Ehm, väga paljud äh, inimesed aga ei saa, ei käi äh, ülikoolis, neil ei ole seda võimalust, äh, neil ei ole selleks piisavalt vahendeid ja nii edasi ja sellepärast on sellised avatud õpivõimalused andmebaasidena olemas üle terve maailma ka nende inimeste jaoks, kuid nende vahendite äh, hinnangud on näidanud seda, et ei õppurid ega ka õpetajad ei kasuta neid vahendeid piisavalt. ja me oleme keskendunud äh, oma uuringutes sellele, kuidas inimesed kasutavad ja haldavad äh, ähm, olemasolevat äh, informatsiooni. ja me oleme siis pannud kokku sellised erinevad kasutajatüübid ja, ja selle, mis mõjutab nende nende õppeprotsesse, neid, neid on väga palju, te võite seda slaididelt vaadata. praegu meie äh, teeme ülevaadet äh, äh, e-õppe võimalustest üle terve maailma, tegutseme üheteistkümnes riigis ja meil on kolmteist miniprojekti, kõik leiate Google'ist informatsiooni ja nüüd äh, viimastel aastatel on avatud siis äh, nii-öelda suured avatud online kursused, äh, Massive Open Online Courses, vaadake veebilehekülge, et mis asi see on, juba paarsada inimest seal on kirjas. ja ma ei ütleks teile, et, et on killustunud haridusressurssideks, õppeviisideks, toetus- ja akrediteerimiseks, me lihtsalt näeme, et asjad muutuvad natukene, näiteks mind puudutab Äh, avatud akrediteeringut me näeme äh, vastastikuse in-, äh, vastas, vastastikuste ülikoolide väljakujunemist, rahvusvahelised konsortsiumid, tudeng võib minna ja öelda, et ma tahaksin saada akrediteeringu siit või sealt Äh, nüüd negatiivsed küljed, ma arvan, et me peaksime mõtlema järgmistele asjadele, nimelt ähm, hariduse killustumine nendesse äh, nelja sektorisse, millist osa me tahame formaalsete äh, ametlike asutustena toetada, milline meie roll üldse on ja mis probleeme võib tekkida institutsioonide poolt toetatud õppeabisüsteemidega, näiteks ka pilveteenusega ja mida see tähendab tegelikult, et on selline palju avatum lähenemine meil on ülikoolis uus magistriprogramm, te võite seda voldikust vaadata, mis see täpsemalt on, ja verivärske raamat äh, siin, voldik annab teile äh, detailsema ülevaate sellest, millest ma täna rääkisin, suur tänu tähelepanu eest! Eh, eh, suur aitäh! nüüd läheme siis edasi äh, selle paneeli teise osaga ning enne, kui annan äh, ürituse juhatamise edasi professor Barbara Mooser-Mercerile, tahaksin teile teatada, et meilt on küsitud, äh, kas need ettekanded, mida siin kahe päeva jooksul on peetud, on ka veebi kaudu kättesaadavad. meil on tõesti need Äh, osad nendest sõnavõttudest olemas äh, äh, ja me tahaksime küsidagi kõnelejatelt, et kas kellelgi on midagi selle vastu, et me avaldame teie sõnavõtu veebilehel. nii et, et kui te nõus ei ole, siis võite keelduda. ja kui te selgesõnaliselt meile ei ütle, et te olete selle vastu, siis me paneme teie äh, Äh, sõnavõtu oma veebilehele üles ja nüüd saab sõna Barbara. Good morning and I know äh, tere kõigile, ma tean, et meil on juba üsna pikk tööpäev selja taga, aga sellele vaatamata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 Äh, oma hommikuste sõnavõttudega ühele poole saada, enne kui äh, tuleb meie ürituse lõpetamise osa. me räägime sellest, kuidas kasutada tehnilisi vahendeid äh, õppeprotsessi tõhustamaks, tõhusamaks muutmisest. me saime juba väga hea ülevaate kõigist nendest vahenditest, mis tänapäeval meie käsutuses on, aga lõpuks peab endalt alati küsima, et kuidas ma kõiki neid vahendeid kasutama hakkan, kuidas ma kavatsen nad lülitada õppeprotsessi, millist kasu ma nende vahendite kasutamisel toetusest võiksin saada äh,? äh mul äh, paluti seda paneeli äh, suuna, suunata, aga samas pand-, tehti mulle ülesandeks ka anda teile siis üles, ülevaade sellest, kuidas tehnilised vahendid saavad õppeprotsessis rolli mängida, nii et, et kõigepealt alustaksingi siis oma ettekandest või ei, siiski mitte Äh, alustame siis ettekandest, mis meil juba siin ekraanidel on. Äh, kõigepealt alustame siis äh, proua Tara Lepura ettekandest, kes räägib siis videotundidest ja ma vabandan, et ma üritasin temast ette trügida. Uh, good morning everybody. tere hommikust kõigile, ma kavatsen kõnelda kreeka keeles. nii et, et kui te ei taha, et kõik kõlaks nagu hiina keel või nagu kreeka keel, siis pange palun kõrvaklapid pähe. Κυρίες και κύριοι Πριτάνης, ε, κύριοι και κυρίες καθηγητές, αγαπητοί συνάδελφοι. Niisiis, rektorid, professorid, sõbrad, ma tutvustan teile täna e, e-õppe projekti, e, e, millega on seotud siis see osakond, mida mina esindan. antud hetkel on meil kaks projekti käimas, kõigepealt videotunnid ja siis kõnevaramu kõnevaramust annan teile väga lühikese ülevaate, sellepärast et äh, volinik eile juba oma sõnavõtus kõneles sellest. viidi läbi ka üks uuring, äh, millest selgus, et tõlkide koolituses Äh, on äh, just nimelt sellest kõne, kõnevaramust olnud väga palju kasu kõigile, nii õpetajatele kui ka õppijatele. me alustasime selle projektiga kahe tuhande seitsmendal aastal SKIK-is, siis Euroopa Komisjoni tõlketalituses, aga peatselt hakkas selles projektis osalema ka Euroopa Parlament, äh, varustades meid siis kõnedega ja samuti parlamendi tõlgid osalesid siis kõnede raskusastme hindamises Äh, tänapäeval kõneldakse väga palju videotundidest ja üleüldse virtuaalsest reaalsusest. ma kavatsen teile praegu näidata, et tegemist on siiski väga praktilise ettevõtmisega. Äh, sellel pildil te näete siis ühte sellistest videotundidest. ning ma näitan siin praegu Euroopa Parlamendi ja Euroopa äh, Kohtu ning komisjoni tõlkidele, kes selles videotunnis osalevad ja siin te näete siis, äh, siis äh, tundi Genfiga, Lissaboniga, Prahaga ja siin äh, ülemisel pildil on siis Brüssel, kus on Euroopa institutsioonide tõlgid. kuidas see asi siis tegelikult toimib? see tõlk, kellele ma praegu osutan, peab siis kõnet, see kõne tõlgitakse Äh, saksa keelde, äh, tšehhi keelde ja portugali keel. ning seda äh, tõlget siis hinnatakse Brüsselis ja siit antakse tagasisidet. siin te näete siis õpetajat, kes kõnet peab. see seal on üliõpilane, kes on valmis seda kõnet siis tõlkima. meil on olemas kahte liiki videoklass, videotunde kõigepealt siis äh, videotunnid mit-, paljude osapooltega ja siis kahepoolsed videotunnid. Need mitme osapoolega videotunnid äh, võimaldavad äh, harjutada nii sünkroontõlget kui ka järeltõlget. järeltõlget me teeme siis videokonverentsi vormis ja sünkroontõlke jaoks kasutame veebstriimingut asi on natu-, asi sarnaneb natukene Eurovisiooni lauluvõistlusele Äh, ainult et äh, žürii ei anna siis punkte ühele või teisele riigile. Äh, aga, aga tõe, aga tõepoolest tõ, tõepoolest paljud, paljud elemendid on sarnased, näiteks ka meil on sellise, kasutame selliseid fraase siin, siin Praha, Praha liinil ja millised on teie hinded ja nõnda edasi Äh, nii, äh, ja siin te siis näetegi pilte sellest, äh, kuidas me tegime algust nende videode tund, videotundidega, te näete, kuidas parlamendi poliitiline juhtkond, seal on esindatud meie juhtkond ja samuti volinik Orban, kes vastutas siis tollal paljukeelsuse eest Need mitmepoolsed tunnid toimuvad meil siis järgmiste ülikoolidega, kelle nimekirja te siin näete Äh, Lissab-, Genfi ülikool, Lissaboni ülikool, ESIT Pariisis, äh, Bogacsisi ülikool Türgis, Ljubljana ja siis on meil ka Cluj ja Buda-, äh, Budapest kaks uut tulijat ning tahaksin just kasutada võimalust ja tervitada neid kahte ülikooli siis meie hulka. Äh, niisiis, praegu ma kõnelen äh, nendest mitmepoolsetest äh, videotundidest ja siin me peame tõesti distsipliinist väga rangelt kinni pidama, sellepärast et meil on hõlmatud mitu ülikooli, väga paljud erinevad keelekombinatsioonid ja kõik peavad tõesti kuulavad väga, kuulama väga tähelepanelikult ja väga rangelt tõesti ajakavast kinni pidama. siin on siis üks näide sellest ajakavast ning äh, mina kasutan siin tavaliselt suuri tähti, nii et, et asjad oleksid äh, selgelt näha. Äh, nagu te siit slaidilt siis näete, ähm, me oleme siis kõik aja, ajaliselt ära määranud, kui palju äh, Äh, mingi asi peaks aega võtma, samuti me oleme siin täpselt paika pannud, kes millist äh, kõnet peab hindama, nii et, et ja kogu see süsteem toimib tõesti väga suurepäraselt. Äh, kui te soovite täiendavat infot, siis ähm, võiksite minna Genfi ülikooli veebileheküljele seal on ka arhiivimaterjal siiani toimunud tundidest ning nende mitmepoolsete videotundide puhul on väga oluline see, et kõik, kõik siin osa, kes nendes tundides osalevad, on inimesed, kes tõesti iga päev äh, tõlkega tegelevad ja siis on veel terve grupp inimesi, kes jälgib neid tunde veebstriimingu vahendusel Äh, tegemist on siis grupiga, kes on äh, täiesti erinev äh, üliõpilastest ja siin te näete jällegi pilte Genfi ülikooli veebilehelt, samuti on siin pildid siis Prahast, Lissabonist ja siin on üks meie endine kolleeg ja siin olen ka mina ise Äh, meil oli siin probleeme, äh, süsteem ei töötanud ja me pidime midagi välja mõtlema. Äh, nüüd räägiksin ka kahepoolsetest videotundidest. see formaat on palju kasutajasõbralikum, kui või nii võib öelda. ja ka juurdepääs on parem. sellepärast, et Äh, me saame tõesti äh, pidevalt äh, üliõpilast jälgida ja meil ei ole ka sellist ranget ajakava, nagu meil on mitmepoolsete videotundide jaoks. Komiase ülikooliga Madridis, Hertseni ülikooliga Sankt-Peterburgis, Astrahani ülikooliga ja Bologna ülikooliga on meil siis need kahepoolsed videotunnid ja tegelikult on veelgi teisi, veel teisigi ülikoole, kellega me saaksime neid tunde pidada ja me tahaksimegi äh, siis laiendada nende ülikoolide hulka, kellega me selliseid kahepoolseid video, videotunde teevad. ma tean, et on ülikoole, kes on endale juba vastava varustuse muretsenud, kes on sellesse investeerinud. Äh, ma tean, et Poolas näiteks ollakse selles valmis. niisiis, Poola kavatseb nendesse virtu-, äh, videotundidesse lülituda juba järgmisest aastast ja siis äh, on meil ka Skype'i tunnid Sofia, Stockholmi ja Tallinna ülikoolidega aga nüüd hakkavad ka need ülikoolid peatselt osalema videotundides. Skype'i tundide Äh, puhul on äh, tõesti niimoodi, et neid tunde saab korraldada väga kiiresti, aga nende tundidega käib kaasas äh, kvaliteedi probleem, just heli kvaliteedi probleem. ja oluline loomulikult on leida tõlgid, kes saavad tulla nendesse tundidesse. nagu te siis näete, siin on siis tegemist siis videokonverentsiga Äh, ja selline koolitusvorm on tõesti väga hea, kui on olemas videokonverentside korraldamiseks vajalikud äh, seadmed, süsteemid, äh, sellepärast et videotundide puhul tegelikult on nii heli kui ka pildi kvaliteet parem, olukord on tegelikkusele sarnasem, kontakt osalejate vahel on vahetu Äh, väga tihti küsivad ülikoolid minult, äh, äh, kui palju see kõik maksma läheb. kümme kuni viisteist tuhat eurot, aga see loomulikult sõltub, sõltub ka konkreetsest riigist, sõltub kohalikust turust, kohalikest omavalitsustest, aga Äh, see, need summad, mida ma mainisin, on siis vajalikud selleks, et see süsteem toimiks ja et me saaksime selliseid videotunde läbi viia. niisiis äh, Euroopa Liidu institutsioonide ja ka üliõpilaste jaoks äh, omab selline süsteem väga palju eeliseid, kõigepealt me tugevdame niimoodi kontakte ülikoolide ja Euroopa Liidu institutsioonide vahel, teiseks on meil võimalik vahendada äh, Äh, arvamusi siis koolitajate ja videotundide hindajate vahel ning äh, üliõpilastele üldiselt meeldib saada tagasisidet Euroopa Liidu tõlkidelt, kolleegidelt, kes töötavad Euroopa Liidu institutsioonides. meil äh, tihtipeale, ma mäletan, ma näitasin seda pilti, kus meil oli tehnoloogiline, tehniline probleem ja viisteist minutit inimesed üri-, üritasid probleeme lahendada ja ma arvan, et sel ajal, kui neid probleeme lahendati, üliõpilased lihtsalt tegid järeltõlget äh, niisiis, ja loomulikult on sellisel koolitusvormil ka hüvi, äh, oma, oma head küljed äh, institutsioonide tõlketalituste jaoks. niimoodi levib info selle kohta, millised on need kvaliteedinormid, mida siin Brüsselis nõutakse ja loomulikult äh, võimaldab see institutsioonidel suhteliselt väikeste kuludega koolitusprotsessis osaleda äh, eriti kui me võrdleme näiteks, kui palju lähevad maksma need videotunnid ja kui palju läheb maksma inimeste kohale toomine näiteks kuskilt kaugelt. Äh, ja see loomulikult täiendab seda pedagoogilist abi, mida institutsioonid loomulikult juba osutavad. ning lõpetuseks on mul ka üks unistus. ja unistusi on alati vaja Äh, sellepärast et vaid niimoodi suudame toime tulla nende väljakutsetega, mis meie ees seisavad. Äh, see aitab meil edasi liikuda. ma loodan väga, et äh, kunagi meil õnnestub luua ühendused väga paljude ülikoolide vahel. üks mõte oleks ühendada siis siit Äh, siis üks äh, ülikool, äh, ülikool, mis ei ole Euroopa magistriprogrammiga seotud nagu Forli ülikool ja siis veel näiteks Astrahani ülikool. Ähm, ma tean aga, et meie peadirektoril oli ka üks teistsugune projekt Äh, mis on samuti väga suurepärane, nii et, et nagu te näete, me tõesti mõtleme väga pingsalt sellele, kuidas äh, neid asju korraldada äh, me lihtsalt kaalume erinevaid võimalusi ja teine võimalus siis oleks, et, et me parandame siis selle süsteemi tehnilist poolt. ja just niimoodi, et me saaksime teha rohkem sünkroontõlkeharjutusi, sest praegu selles vallas meil on veel suuri probleeme. ning äh, sünkroontõlke puhul on äh, tihtipeale just tekivad probleemid hindamisega äh, meil ei ole alati äh, jah, õnne, õnnestunud just nimelt nende sünkroontõlkeharjutuste korral äh, asjade tehnilist poolt kontrolli all hoida äh,. Äh, ja ma tahaksin loomulikult tänada kogu meie tehnilist personali, kes meid aastate jooksul on toetanud. me sõltume nendest väga, äh, nende äh, virtuaalsete koolitusprogrammide edu sõltub neist, aitäh! suur aitäh, Katariina, selle väga kõikehõlmava ülevaate eest sellest, ähm, kuidas on lugu nende äh, mitmeosapooleliste videotundidega. niisiis, äh, me võib-olla võiksime siin kasutada akronüüme, et äh, meie sõnavõtud oleks lühemad ja nüüd ma paluksin, et Susanne Altenberg räägiks meile sellest, kuidas tema asju näeb, palun. suur tänu, Barbara ja ma teen mõned lisandused, sest ma tean, et Barbaral on veel midagi väga põnevat tagataskus, mida ta tahab meile esitleda. seepärast lihtsalt äh, Katariina Taara sõnavõtu lõpuks paari sõnaga annaksin veel informatsiooni. väga tähtis on öelda, et me soovime seda e-õpet laiendada, tegemist on meie peadirektoraadi ühe raskuskeskmega, seetõttu oleme me ka e-õppe jaoks uue osakonna loonud selleks, et e-õpet toetada. ja me kujutame endale ette, et nende videokõnede kõrval ma tükk aega otsisin seda saksakeelset terminit videokõnedele, aga selle ma siis nüüd leidsin ja videokõnede kõrval me soovime ka tõesti video õpetamist välja arendada, eriti just nende õpilaste jaoks, keda me hiljem sooviksime siis oma institutsioonides ka tööl näha, kellel on eeldused, vastav keelekombinatsioon ja nii edasi ja et siis me kas sünkroonselt või ka mittesünkroonselt neid õppetöös toetaksime. me sooviksime, et see projekt oleks integreeritud projekt, me teame, et liikmesriigid vastutavad õppekorralduse eest, aga me soovime väga tihedat koostööd ülikoolide ja töövõtjate andjate vahel välja töötada see on erasektoris väga levinud, kuid avalikus sektoriks kahjuks mitte ja seetõttu me uute tehnoloogiliste lahenduste ja e-õppe kaudu üritame ka tõlkide elukutse tulevikku säilitada. Katariina juba ütles, et äh, tehnika ei ole väga odav, aga ma tahaksin siin veel öelda, et äh, on võimalik saada toetusi selle tehnika soetamiseks ja uued tehnoloogiad on väga tähtsad üleüldse meiepoolse grandi taotlemiseks, nii et tõesti tasub seda taotlust esitada. ülikoolide see õpetamise kõrval tahame me uusi tehnoloogilisi lahendusi kasutada ka akrediteerimistestidel, me oleme näiteks mõelnud selle peale, et me teeme arvutipõhiseid eelvalikuid, meil on tegelikult juba praegusel hetkel sisse viidud klassifitseerimistestid, mida viiakse läbi kaugtestimise kaudu, seda näiteks siis, kui keegi soovib saada stipendiumit äh, mõne keelekursuse jaoks Need on mõned võimalused, mida tahtsin täna välja tuua ja e-õppe puhul on väga tähtis ka see, et me ei räägi siin mitte ainult äh, raha säästmisest, vaid see on ka keskkonnasõbralik, meil on niimoodi võimalik äh, CO2 äh, jäätmete, heitmete hulka vähendada äh, see on ka parlamendi jaoks üks väga tähtis eesmärk, seetõttu videotunnid on tõesti äh, suunatud tulevikku ja me loodame, et meil on niimoodi võimalik sillutada tõlkide äh, tulevikku ja harjutada tõlkega uute tehnoloogiatega. seda kõik oleme me siin täna natukene ka juba kuulnud ja tahaksin lõpuks Billy Woodi äh, tsiteerida, kes ütles, et äh, tehnika ei asenda tõlke, vaid tõlgid asendatakse tõlkidega, kes kasutavad uusi tehnoloogilisi lahendusi. ja Dank, Susanne, die... suur tänu, Susanne, äh, kõikide nende informatsioonide eest, mida sa Katariina ettekandele lisaks andsid ja suur tänu ka nende tulevikuperspektiivide eest Äh, kõneleja läheb jällegi inglise keelele üle, ta rääkis saksa keelt lihtsalt, et näidata kõigile, et ta oskab küll saksa keelt. Äh, mina siis äh, jätkaksin seda teemat, mida käsitleti juba kahes eelnevas sõnavõtus ja nagu täna hommikused ettekandedki, üritaksin viia teid siis natuke teistsugusesse maailma ning äh, viitan siis äh, ka sellele, mida hommikul ütles, kõnelesid eelkõnelejad Ähm, aga jah, nagu ma ütlesin, ma üritan teid viia teistsugusesse maailma, mina enam äh, iga päev nii-öelda akvaariumis või tõlgikabiinis ei tööta, aga aeg-ajalt ma ikkagi äh, lähen sinna tagasi. tänapäeval ma aga reisin üsna palju erinevates maailma paikades, kus kasutatakse tõlget ja sellistes paikades, kus tõlke kvaliteet ei ole äh, tihtipeale väga hea, aga kus sellest kvaliteedist tihtipeale sõltub inimeste saatus ja ellujäämine ning äh, võib-olla äh, kõneleksin natuke erinevatest asjadest või äh, läheneksin nendele asjadele, millest te täna hommikul kuulsite, natuke teistsuguse nurga all. nimelt sellest, kuidas saab siis just nimelt kriisiolukordades, rasketes olukordades kasutada tehnoloogilisi vahendeid et tegemist on siis tõesti sellise väga spetsiifilise kontekstiga kus tehnoloogiliste vahendite kasutamine on tõesti väga oluline ning kus inimtõlk äh, lihtsalt tõesti ei suuda nii kiiresti tegutseda kui vaja. Äh, sest tavaliselt on tegu ka väga sellise kaootilise olukorraga äh, siis tahaksin ma oma sõnavõttu siduda natukene ka Aleksis Vaibeli sõnavõtuga selle kohta, vabandust äh,, proua Adelma- äh,, härra Adelmanni sõnavõtuga selle kohta, kuidas äh, neid tehnilisi vahendeid äh, oskuste omandamise viisidega siduda. Äh, me nägime täna, kuidas meie aju toimib, siis võib-olla räägiksime sellest, kuidas saaks aju panna tõhusamalt toimima ning äh, Äh, samas tahaksin ka rääkida nendest otsustest, mida meie tõlkide koolitajatena peame tegema, milliseid vahendeid me tahaksime kasutada. Äh, professor Connolly mainis siin väga paljusid vahendeid, mis on olemas, paljud nendest on äh, olemas sellistes paikades, kus tõesti eh, ütleme niimoodi, tehni-, tehnilisi vahendeid on väga palju, kus meil on olemas pidev internetiühendus, eh, kus on võimalik kasutada telefone ükskõik kus, aga eh, õppetegevus toimub ju igal pool, mitte ainult sellistes paikades ning pidades seda kõike silmas, tahaksin teile täna näidata, kuidas me Äh, saame neid äh, tehnoloogiaid äh, võimalikult hästi ära kasutada, nii et, et nad ähm, tõesti annavad maksimaalseid hüvesid. ma ei hakka liiga palju keskenduma sellele projektile, mille meie Genfi ülikoolis oleme kokku pannud. ma pigem keskenduksin konkreetsemalt just nimelt sellele virtuaalõppele ning ähm, ma ei, ma ei, ma ei tea, ma ei ole professor Connolliga seda veel arutanud, et kas ma olen eh, kuulnud nende hulka, kes pidevalt e-õpet kasutavad, aga võime seda teemat ehk käsitleda kohvipausi käigus, kui mõni on veel tulemas. niisiis, ma ei hakka kõnelema sellest, kuidas tehnoloogiat kasutatakse õppeprotsessis äh,. Äh, kõneleksin siis äh, Äh, natukene teise nurga alt. mina ise olen äh, tegelenud pikka aega koolitusega ning äh, meil on selline uus projekt, mille me mõni aeg tagasi käivitame ja meil on vaja kiiresti väga palju ära teha. alustaksin ühe tsitaadiga. ja mul on selliseid tsitaate tegelikult üsna palju kirjaliku ja suulise tõlketeenuste puudus on väga oluline puuduv lüli, mis ei võimalda meil humanitaarabi tõhusalt koordineerida ja äh, seetõttu on meil hädasti vaja vahendeid olukorra parandad, parandamiseks. nagu te tõenäoliselt juba ka teate, humanitaarkriiside olukordades äh, paljud vabaühendused ja paljud organisatsioonid peavad oma abi koordineerima ning koordineerimine on väga kallis. Äh, see Äh, sellel on hind ka inimeludes, sest mida, mida kauem otsuste tegemisega venitatakse, seda rohkem inimesi sureb ning keelebarjäärid on äh, üheks halva koordinatsiooni peapõhjuseks, kui ei ole võimalik suhelda organisatsioonidega, kellega koostööd tehakse, siis ei saa ju ka asju koordineerida ja seetõttu keelebarjäärid lihtsalt äh, põhjustavad inimeste surma Äh, niisiis katastroofidele reageerimise olukorras on koordineerimine tõesti väga oluline ja ma pean siin silmas nii looduskatastroofe kui ka relvakonflikte. niisiis töötad, äh, töötades välja oma projekti meie tõlkeosakonnas, äh, siis me lähtusime, lähenesime olukorrale kolmest aspektist. kõigepealt me peaksime rohkem teadma, mis koha peal toimuma ning peab ütlema, et tõlgid sellele aspektile eriti palju tähelepanu pole pööranud. teiseks äh, peaks olema võimalus, kuidas me nende inimesteni äh, jõuaksime. Need ei ole inimesed, keda me saaksime tuua Genfi või Brüsselisse või kuhugi mujale ja neid seal koolitada. nii et, et meie ise peame minema kas füüsiliselt või virtuaalselt sinna koha peale. ning kolmandaks äh, me saime teada, et näiteks tõlgid, kes töötavad Usbekistanis või Sudaanis või äh, Kongo demokraatlikus vabariigis, äh, neil on väga palju ühist, nende äh, vajadused tegelikult ei ole väga erinevad. ja kas oleks mingi võimalus, kuidas panna need inimesed omavahel suhtlema, kas oleks võimalik luua nende vahel selliseid virtuaalseid kogukondi? ja ma räägin äh, siin tõlkidest, äh, kes tegelikult ei ole saanud äh, erilist koolitust, aga nad oskavad keeli, mida nendes konkreetsetes situatsioonides on vaja võib, võib-olla äh, jah, äh, miks ma nimetan neid kutselisteks tõlkideks, see on selline delikaatne küsimus, võib-olla mul on aega sellest hiljem kõnelda, aga nüüd ma räägin siis meie projektist. kõigepealt me teeme kindlaks, millised on konfliktipiirkondades töötavate tõlkide vajadused, me analüüsime siis neid kohapealseid vajadusi, me töötame välja õppemudelid, mida saab nende koolituseks kasutada äh, me osutame siis seda koolitust nii virtuaalselt kui ka kasutame siis selliseid kombineerituid vorme me oleme teinud neid, neid selliseid video, videotunde näiteks äh, Rahvusvahelise Punase Ristiga. Äh, viimase aasta jooksul äh, oleme me aga üsna sageli käinud koha peal, inimesi koha peal koolitanud ja seejärel jällegi seda virtuaalõpet jätkanud. siis me hindame neid kursusi ja oskusi, loome partnerlused kohalike ülikoolidega Äh, sellepärast et selliste projektide puhul meil ei ole siin ainult humanitaarmõõde, siin on ka arengumõõde äh, ning areng äh, mis puudutab põhja-lõuna vahelist koostööd, kuna mingil hetkel peab saama ka lõuna-lõuna vaheliseks koostööks. ja seetõttu oleme me vägagi huvitatud sellest, et me kaasaksime Äh, teisi ülikoole, äh, et näiteks äh, Nairobi ülikooli hakkaks tegema Hartumi ülikooliga koostööd. nii et kui me siit akvaariumist või tõlgi, tõlgikabiinist välja läheme, siis maailm näeb välja mm, hoopis teistsugune. ma arvan, et mõningaid nendest nimedest te siin olete ajaleheveergudel näinud ning nüüd keskenduksin sellele, kuidas need kursused siis täpselt toimivad, need koolitused. nagu ma ütlesin, me alustame siis vajaduste analüüsist. ma olen siin juba õppekeskkonna veebilehele läinud. niisiis me analüüsime vajadusi ning kolm aastat me oleme selle asjaga suhteliselt intensiivselt nüüd tegelenud ning oleme avastanud, et tõlkide vajadused võiks jagada kahte gruppi. kõigepealt nad vajavad tõlkeoskusi, eriti just järeltõlkes ja äh, teine kategooria on seotud siis eetikaga, milline on täpselt tõlgi roll, äh, äh, mida inimesed tõlgilt ootavad, mida tõlk peaks tegema ja mida ta ei tohiks teha Äh, need on need kaks äh, peamist äh, mudelit, mida me siis kasutame slow here. The first mod-. niisiis, esimene mudel, nagu ma ütlesin, puudutab siis kutsealast eetikat. meil on siin siis kursuse kirjeldus, mis näitab täpselt, milline on siis see kursuse sisu, mida me üritame õpetada ning iga äh, mudel on siis jagatud konkreetseteks õppetegevuseks, äh, siin selle eetikamudeli puhul me oleme selgelt välja toonud, millised on meie eesmärgid, äh, millisteid valdkondi me kursuse käigus hõlmame, milline on meie tegevuskava, kuidas me hindame inimeste pädevust ja kes on õpetajad. see programm konkreetselt puudutab Hartumi ja Ida-Sudaani kus äh, ma olin neli nädalat tagasi, koolitasin seal siis äh, tõlke, kes töötavad nii Khartoumis kui ka siis äh, paljudel Sudaani piiri, paljudes Sudaani piiril asuvates pagulaslaagrites. Darfuri me julgeolekust tulenevatel põhjustel ei saanud minna, Sudaani idaosa oli natuke vähem ohtlik ja seega me saime loa sinna minna, aga tahtsin teile lihtsalt and-, saada äh, ülevaadet sellest, äh, kuidas tuleb tegutseda. Äh, kui me sinna kohale jõudsime, siis meile teatati, et oli just kehtestatud uus reegel, mille kohta oli vaja luba selleks, et saaks riigi idaossa minna ja, ja võttis üsna, üsna palju aega selle loa saamine, nii et, et peaaegu kaks päeva me lihtsalt pidime hotellis istuma nii et, et äh, pärast me ikkagi jõudsime koha peale ja, ja te, viisime läbi ka koolituse. aga, aga võib-olla oligi hea, et me sel ajal hotellis olime, sest siis toimusid suured meele, meeleavaldused ja, ja, ja lõpuks me oma loa ikkagi saime Äh, haridus on äh, endiselt üks selliseid valdkondi, mida peetakse suhteliselt neutraalseks, äh, sõltumata sellest, millised on poliitilised meeleolud. ning see on võib-olla üks eelis, mis meil haridusasutuste esindajatena sellistes olukordades on nagu ma ütlesin, meil on siis erinevad õpitegevused, me analüüsime väga hoolikalt, äh, kuidas inimesi õpetada, näiteks kui meil on tõesti väga vähe aega õpetamiseks, tuleb asjad tõesti panna kon-, konteksti, me peame arvestama, et meil ei ole kuid, me peame seda, mis vaja, ära tegema kahe päevaga ja seetõttu peab äh, kõik, peavad kõik tegevused olema pandud selgesse konteksti ja mm, meil peavad olema siis äh, Äh, tõesti konkreetsed eesmärgid, näiteks need eesmärgid võivad olla see, seotud äh, pagulase äh, staatuse määramisega, jällegi kui ma lähen näiteks Kabuli edasi, siis need eesmärgid võivad olla hoopis teistsugused, näiteks inimõiguste rikkumiste kohta info saamine. nii et, et need eesmärgid, mis võivad olla tõlgitöös, me peame hoolitsema siiski selle eest, et see tõlk, kes seda tööd teeb, on piisavalt koolitatud ükskõik, mis tööd ta teeb, et ta saab asjast aru, et asi on kontekst kontekstis. ma ei hakka üksikasjalikumalt äh, sellel punktil peatuma. Äh, ma võiksin teile siin näidata ka seda, kuidas me nende inimestega suhtleme äh, ma arvan, et Aafrikas Äh, näiteks on telefon tõesti üks äh, suhtlusvahend, äh, mida saab alati kasutada, enamikes paikades on levi üsna hea. näiteks Sudaanis internetile, veebilehtedele alati ei ole juurdepääsu, samas Keenias on, et, et need on ka sellised aspektid, millega tuleb pidevalt arvestada. ja samuti äh, äh, punase risti äh, tõlgid on äh, tegelikult ametnikud, aga äh, ÜRO Inimõiguste Nõukogu jaoks töötades me oleme lihtsalt tsiviilisikud ja siin tõstatuvad ka igasugused julgeoleku küsimused ja tihtipeale inimesed õppeprotsessis isegi ei saa oma, oma nime kasutada, nad on anonüümsed, me peame hoolitsema selle eest, et me nende pilte kuhugi üles ei pane, nii et, et tegemist on tõesti väga paljude asjadega, mida, millega tuleb arvestada. ning iga tegevuse puhul äh, on meil siin ka iga äh,, igasugused siis äh, arvamuste vahetuse foorumid, siin, siin te näete, kuidas äh, õpilased siis infot vahetavad, siin infovahetuses osaleb ka siis õpetaja Genfist, kes siis annab äh, tagasisidet ja infot. Te näete ka, et, et siis õpetajal on alati nimi, aga osalejad on anonüümsed. aga me oleme hakanud siis arendama ka neid nõndanimetatud, nõndanimetatud harjutamise kogukondi Eh, ja need inimesed, kes siis eh, selle kogukonnaga seotud on, eh, omavad oma äh, foorumit, kus äh,, kus osaleda ning näiteks äh, keegi, kes osaleb selles programmis Nairobis, omab võimalust näha, mis tehakse Hartumis või Kakumas või kuskil mujal niisiis, nagu näete, on meil äh, Genfis äh, üsna erinevaid äh, õppekeskkondi ja siin on tegemist tõesti väga minimalistliku õppekeskkonnaga. me ei taha, et meie õpilastel tekkisid probleemid, et nad peavad alla laadima tohutut hulka materjali, et nad ei pea kõike välja printima ja nõnda edasi Ehm, me oleme isegi oma õpilaste jaoks ostnud ehm, juurdepääsu mobiilsele internetile ehm, sellepärast, et tihtipeale neil lihtsalt muud võimalust internetti pääseda ei ole. me oleme näiteks Põhja-Keeniasse viinud arvuteid ja seal, seal muideks on meil kõige aktiivsemad õpilased ja tihtipeale nad siis jagavad arvuteid omavahel, teevad, mis vaja. niisiis Äh, ma arvan, et väljakutsed ei pea tingimata muutuma takistusteks, aga alati tuleb vaadata siis olukorra konkreetseid elemente, tuleb hoolitseda selle eest, et see pedagoogiline lähenemine, mis meil on, äh, ei satuks äh, siis ohtu, arvestades seda koolituskonteksti. ning kui me teame, mida me teame oskuste omandamisest, siis me suudame neid protsesse optimeerida ning isegi paari päeva jooksul eh, suudame midagi õpetada. võib-olla näitan, näitan teile eh, siin pilte järeltõlkeõppest, mida me, sellest, mida me oleme suutnud isegi paari päevaga saavutada. okei okay,, here we train. Eh, siin niisiis siis koolitame Äh, osalejad, et nad kasutaksid oma mobiiltelefoni siis äh, fotoaparaadina. Äh, nad teevad siis pildi oma märkmetest, laadivad selle üles ja siis me anname neile tagasisidet. ja siin on siis nagu pilt varases staadiumis, kus väga palju on kirjas veel ja siin on siis pilt märkmetest. Need on kahe ja poole minutise kõne märkmed Äh, üks äh, osaleja siis Hartumist on äh, need märkmed teinud, tegemist on siis araabia somaali keele tõlgiga. ta kirjutab siis paremalt vasakule, nagu näete, ning lugu räägib siis endisest pagulasest, sellest, kuidas varahommikul nende küla rünnati ja väga paljud inimesed jooksid ringi, karjusid ja te näete neid pilte, need pildid räägivad juba seda lugu aga ma äh, olen kasutanud mõningaid nendest äh, sümbolitest äh, oma üliõpilasi õpetades Genfis, näidates, et tegu on võib-olla mõningate kultuuriliste iseäravustega, aga tihtipeale tuleb minna sümbolite tasandile. ja samuti me kasutame siis ära ka teiste organisatsioonide vahendeid Äh, näiteks Don Basco äh, tehnoloogiakeskust. ja tahtsin näidata seda pilti, äh, sellepärast et see töö võib olla ka väga emotsionaalne ja kuigi me oleme leidnud võib-olla sellise pedagoogilise lähenemise, mida me võime kasutada ka koha peal, on siiski asju, mida me ei saa kontrollida, siin te näete, kus, millistes tingimustes tõlgid elavad. ja me loodame, et me oleme leidnud vähemalt mingi eh, sihi või eh, lähenemisviisi tulevikuks, me oleme väga optimistlikud ning loodame, et eh, nende tehniliste vahenditega me tõesti suudame olukorda muuta Äh, meil on äh, väga, väga palju äh, on meie poole taotlustega pöör-, pöördutud, üle saja taotluse ja väga paljud on huvitatud sellest, et me sellist koolitust jätkaksime, seda projekti jätkaksime ning me loodame, et äh, meil õnnestub äh, tõesti äh, neid tõlke, kes töötavad keerulistes tingimustes, ka nende kutseoskusi parandada, aitäh! I think the uh, moderator's prerogative moderaatori eelisena on mikrofon ikka veel minu käes, kas meil küsimusteks on äh, aega? väga lühised küsimused, kolm lühikest küsimust, kui kellelgi juhtub neid olema. Harry. Harry Dye. Shanghai rahvusvaheliste uuringute ülikoolis minu esimene küsimus on Katariinale ja räägiksin äh, hiina keeles Te rääkisite nendest vir-, videotundide õppevõimalustest ja te ütlesite, et te tahaksite laiendada osalejate hulka. kas äh, laieneb siis ka meile see võimalus? ehk ülikoolidele, kes on Euroopa Liidust väljaspool, nagu Hiina ülikoolid. kui teie vastus on jah, siis ma tahaksin teada, täpsemalt seda, kuidas äh, seda teha ja millised on spetsifikatsioonid. ja tahaksin ka siis kontaktandmeid. Susanna, kui võimalik, siis oleks tore, kui me saaksime ka osaleda ja saaksime rahalisi vahendeid selle jaoks, kui see nii on, siis me hea meelega ostaksime ka neid tooteid, mida Euroopas toodetakse videokonverentsi jaoks suur tänu. ma vastan lühidalt mis puudutab äh, tehnilisi küsimusi, siis Katariina ja sina võite omavahel need asjad ära klaarida, aga rahastamise osas ma kardan, ei ole meil mitte mingit võimalust, sellepärast et praegusel hetkel on rahastamine mõeldud ainult Euroopa Liidu liikmesriikide ja kandidaatriikide jaoks. tahtsin lihtsalt sinna juurde lisada, et me tõesti vaatame neid erinevaid võimalusi ülikoolide ringi laiendada. aga meil on probleem ka tõlkidega, me peame vaatama, kas meil on ka piisavalt tõlke, keda saaks videotundidesse kaasata, me ei tea ju, kas meil on piisavalt tõlke, kellel on samasugune keelekombinatsioon, kui soovite, siis võime seda hiljem nelja silmale arutada. ja veel kaks, Susanna kõigepealt suur tänu, kui lubate, siis ma räägiksin hispaania keeles, ütleb kõneleja kõigepealt. Äh, kõik, äh, mis täna praegu siin paneelist öeldi, oli väga huvitav ja minu küsimus puudutab seda, mida ütles Barbara. miks te otsustasite muuta oma äh, e-õppesüsteemi? miks see täiesti ümber korraldati? me viisime läbi vana virtuaalõppe äh, mooduli analüüsi ja tulime lähen-, lahendusele, et humanitaarabi, äh, humanitaarkriiside kontekstis tõlkimine on väga keeruline ja väga spetsiifiline ala ja meile tundus, et see vana e-õppe versioon lihtsalt äh, ei katnud neid vajadusi väga palju, äh, näiteks olid meil äh, selliseid äh, probleeme nagu näiteks väsimus emotsioonidest ähm, ja nii edasi, traumatiseeritus ja nii edasi. ja veel, miks me ka valisime selle ähm, kombineeritud viisi, oli see, et me ei koolita mitte välja ainult tõlke, sellest ei piisa, vaid me peame koolitama ka kasutajaid ja mul on tõesti väga hea meel, et mul õnnestub teiega, teile täna öelda, et kõikides nendes kohtades, kus me viimase kaheksa kuu jooksul oleme käinud, osalesid äh,, olid osalevad äh, kasutajad kõik äh,, absoluutselt kõik huvitatud äh, asjast rohkem teada saama äh,, Äh, ja rääkisime nendest ka eetik-, nendega ka eetikast ja kõikide aastate jooksul, mida ma olen, mille jooksul ma olen istunud siin akvaariumites, olen ma soovinud, et meie kasutajad ka mõistaksid meie vajadusi. tundub, et äh, siit akvaariumimajadest väljaspool, seal kohapeal see huvi on olemas ja seda ei saa teha virtuaalselt. Noel, suur tänu, Barbara, ja suur tänu ka proua esimees, mina tõlk ei ole. aga ma tahaksin saada tõlgiks. ja öö, ma valmistan ennast selleks ette, olen lugenud läbi tonnide kaupa öö, dokumente Euroopa Liidust ja leidsin selle kõnevaramu, kus on palju kõne üleval öö, ma ei ole kuskil äh, ülikoolis kirjas, äh, äh, ma tahtsin lihtsalt ise proovida, vaadata, kas asi mulle meeldib. ja ma tahaksin seda kasutada. lihtne küsimus, kas see on võimalik? jah, meil on juhtiv komisjon mis otsustab selle üle, mis saab kõnevaramust. ja on täiesti selge, et meil on seal paika pandud, kellel on juurdepääs kõnevaramule, kes võib kasutada kõnesid ja kahjuks praegusel hetkel sellistel inimestel, kellest sina siin rääkisid, äh, nendel ei ole juurdepääsu. Äh, ka meie oleme äh, oma ülikoolis magistri, konverentsitõlge magistriprogrammiga kokku põrganud see ongi selliste kõnevaramute ja nende jagamise peamine probleem, nimelt siin on ka copyrighti küsimus me oleme selle asjaga tegelenud juba mõnda aega juba ja ei ole leidnud äh, lahendust. ja asi on lihtsalt keeruline, mitte keegi ei taha kellelgi piirata juurdepääsu äh, sellele, aga meil on ka copyrighti küsimus, juriidiline küsimus äh, selle speech repository kõnevaramu puhul on võib-olla see natukene vähem probleem, aga ülikoolisisesed kõnevaramud, seal küll me põrkume ikka ja jälle selle probleemi vastu, et õppejõud ei ole huvitatud sellest, et see materjal avalikustatakse. nagu ma nüüd aru sain, siis see oli viimane küsimus, aga enne kui läheme lõppsõna juurde, annaksin sõna professor Alvasile. proua Kosmidu, lubage mul Äh, professor Sadim Katashi äh, Beiruti ülikooli äh, rektori nimel, kes kahjuks ei saa osaleda leina pärast perekonnas tänasel kohtumisel, rääkida ka paar sõna Beiruti ülikoolist. ja lähen üle araabia keelele oma emakeelele, nii et palun pange klapid pähe austatud proua Kosmitu, proua Kosmituu äh, otsib tõlke nagu see, kes otsib äh, äh, merepõhjast pärle ja ta on rahul sellega, kui ta leiab mõne haruldase pärli. ja niimoodi pärli otsingul käis ta ka Beirutis ähm, neid tõlke otsimas, me oleme olnud pidevas kontaktis ja me tahame teda tänada ja äh, Äh, tunnustame teda tema töö eest Äh, kallid kolleegid, kallid sõbrad ja niimoodi oleme me jõudnud siis oma konverentsi lõppu. ma tahaksin veel kord äh, öelda seda, mida ütlesin eile, et tegemist on esimese korraga, kus kõik äh, tõlkemaailmas tegutsevad leiavad ennast ühes saalis me oleme siin koos mitte ainult kui Euroopa Liit, see on palju laiem äh, kooslus, laiem kooslus kui liikmesriigid ja kandidaatriigid. siia on toodud, siia on kohale tulnud äh, teiste suurte keelte kõnelejad äh, ning ähm, tõlketeenuste juhid üle terve maailma. sellepärast, et meie arvame, et on oluline, et kogu see maailm omavahel suhtleks. täna on saalis kõige, kõige paremad eksperdid kes ei ole tõlgid, kuid on äh, teinud väga huvitavaid ettekandeid. minu meelest see kohtumine oli väga rikastav, väga ähm, rikastav oli see, e, et need inimesed, kellel ei ole sama õnnelik saatus olnud nagu meil istuda akvaariumis, äh, on siiski võtnud meid oma uuringute aluseks. suur tänu selle eest, see on väga huvitav. ma tahaksin tänada äh, Vabakutseliste Tõlgide Assotsiatsiooni AIK-i eh, selle kohtumisel osalemise eest, eh, see on minu meelest väga oluline, ma tahan tänada kõiki, kes on tulnud kaugetelt maadelt, kes on mõistnud, kui oluline on selline esimene suur konverents. ma loodan, et see ring ainult laieneb ma loodan, et äh, suhtlemine selle ringi sees jätkub, äh, sellepärast et ülemaailmses maailmas ei saa ükski teadlane jääda oma nurka tegutsema, mitte ükski ülikool ei saa jääda nurka nokitsema, tõlgid ja rahvusvahelised institutsioonid on kõik omalt poolt sellesse ringi panustajad. selle tõe tunnistamine oli meie eesmärgiks äh, ka siis, kui me tõime selle konverentsi puhul sisse uue äh, mõõtme, nimelt et e-õpe ei piirduks mitte ainult äh, ülikoolide kaasamisega Euroopa Liidu liikmesriikides, mida me oleme juba väga edukalt teinud, ehk nimelt komisjon, parlament ja, ja kohus on kõik eh, koos sellesse panustanud, aga me oleme püüdnud minna kaugemale kui Euroopa Liit ja tehniliselt äh, koostööd teha ka teiste institutsioonidega. ma juba olen ise käinud kahes organisatsioonis, kes on valmis äh, lahendama oma poolt tehnilised probleemid sellisele koostööle, kui ta on valmis olnud seda koostööd tegema, suur tänu neile Eh, riigidepartement Ühendriikides ja Euroopa Nõukogu on need kaks institutsiooni ja ma arvan, et sellest koostööst kujuneb väga huvitav eh, koostöö tõlkide jaoks ja mida rohkem me oleme avatud, mida rohkem me saame teada teiste probleemidest, seda rohkem me leiame sünergiaid, millest me kõik kasu lõikame. lisaks kõikidele Teile, kes te olete siin saalis, on siin veel ka alaliste esinduste ja diplomaatilise korpuse esindajaid, sest mitte ainult äh, kandidaatriikides ei ole mõistetud äh, suulise tõlke olulisust, vaid ka teistes riikides ja ma tahaksin neid ähm, tänada selle eest. Venemaa ja Hiina diplomaatiline korpus oli kahe päeva jooksul esindatud ja ka paljud teised. ma loodan, et pärast kerget lõunat, mida kohe meile pakutakse, võtate siit kaasa kujutluse ühest ametist, mis pidevalt muutub ja mis on praegu muutustes ja mis väärib tunnustamist. Te olete aru saanud sellest, keda võib pidada konverentsis tõlgiks ja see on minu meelest kõige olulisem. ja et te kõik omalt poolt panustate selle ameti öö, hoidmiseks, selle sõnumit levitate see on suur diplomaatiline ettevõtmine, nii nagu see oli juba Ottomani impeeriumi ajal. suured diplomaatia kandjad. ma paluksin, et äh, alalised esindused mõtleksid, mida nad teeksid äh, tehnilistel kohtumistel Äh, ilma selliste kohtumisteta. Neid kandidaatriike tihti ei kutsuta äh, osalema meditsiinikonverentsil või õiguskonverentsidel, aga meie austame teie tõlkekoolitusüksuseid, me kutsume teid kaasa, me huvitume kõigist ja kõigest. ma arvan, et see on see sõnum, mis tuleb edastada teie ametkond-. ja ma loodan, et järgmine kord on meil veel võimalusi oma kontakte äh, tihendada ja enne, kui me läheme selle kõr-, kerge lõuna juurde, lubate mul vist öelda, et kui võib-olla tõesti äh, mind võib pidada selle kohtumise mõtte emaks, äh, siiski kõik see, mis siin täna Äh, saavutati, ei oleks olnud võimalik äh, saavutada ilma selle äh, daamita, kes istub minu paremal käel ja on ära teeninud teie kiituse. Nemad ja nende meeskonnad viisid lõpuni kõik need mõtted, nemad vastutasid programmi sisu eest, kutsete eest kõnelejatele, hotelli korralduse eest, õhtusöögi korraldamise eest, lõunate eest, kohvipauside eest, tehnilise osapoolt, kõik läbi nende. ja ilma nendeta ei oleks sellest midagi välja tulnud ja lubage ka veel enne lõppu tänada isegi kui teda ei ole kohal kuulete seda sõnumit, tervest südamest tänada nii ähm, asepresidenti, aga ka volinikku ja äh, peasekretäri, kes andsid võimaluse selle korraldada. ma tahaksin tänada meie tõlkemeeskonda, ütleb proua Kosmidu, kes äh, tegid mind väga rõõmsaks äh, ja nad on kindlasti rõõmsad ka selle üle, et ükskord oli neil ka ometi võimalus tõlkida kohtumisel, mis puudutab nende äh, tööd. üsna tihti neid koheldakse halvasti äh, siin konverentsil, neile ei anta kunagi kõnesid, loetakse kõik ette ja, ja räägitakse väga keeruliselt ja minu meelest on oluline, et meie institutsioon tunnustaks nende tööd. ma tahaksin tänada ka meie programmimeeskonda, kes pani kokku äh, tõesti äh, suurepärase tõlkide meeskonna, ma tahaksin tänada ka äh, tehnikuid ja Philipp Tülketi, tehnikute osakonna juhti, lubage tänada meie tehnoloogilise abi meeskonda, kogu veebimeeskonda, Philipp Teridier ja Bernard Hevarti, nende äh, üksuse juhti, tehnoloogia üksust ma tahaksin samuti tänada ja veel kord tahaksin tänada kõiki assistente, kõikide peadirektoraat, äh, kõikide üksuste assistente, kes andsid endast kõik, et see asi sujuks ja kes tegid oma tööd eeskujulikult. ja eriti lubage tänada mitmekeelsuse üksuse meeskonda, kõik, kes teevad koostöö Isabella Quattorciga samuti kommunikatsiooniüksuses mulle tundub, et me andsime näite selle kohta, mida sünergia võib sünnitada ja loodetavasti see sünergia kasvab ja ma paluksin kõikidele aplaus. ja nüüd siis see kerge lõuna ja eh, head reisi kõigile! ma olen väga liigutatud eh, teid kõiki siin nähes, eh, suur tänu!